emberjogi kérdés eh, kerül napirendre. ja eh, veel üks inimõigusi puudutav küsimus eh, on meie järgmine päevakorrapunkt, milleks on Kambodža. ja proua Lohbiller ei ole hetkel veel siin, tema on üks selle resolutsiooni koostajatest ja seetõttu annan ma praegu sõna härra Ujazdovskile, palun, teil on sõna. Teil on üks minut. Pani przewodnicząca, szanowni państwo. suur aitäh, lugupeetud president, austatud daamid ja härrad. me ei saa olla nõus inimõiguste rikkumistega ja põhiõiguste ja äh, tsiviliseeritud äh, ühiskonna reeglite rikkumisega Kambodžas Äh, inimesi vangistatakse, surutakse alla, kiusatakse taga, opositsiooni äh, juht ja opositsioonirühmituste liikmed on nende rünnakutele sattunud. tegemist ei ole mitte pingelise poliitilise võitlusega, vaid kasutatakse äh, barbaarseid relvi selleks, et hävitada poliitilist opositsiooni me peame eh, sellele reageerima. me peame vastama nagu kakskümmend aastat tagasigi eh, kommunistlike režiimide halbadele eh, tavadele ja meetmetele siin Euroopas. ja sellepärast on meil vaja seda praegust resolutsiooni. meil on seda tõesti vaja. ja veel üks asi me peame olema väga järjepidevad, äh, kui me sellel teemal äh, sõna võtame, väga palju äh, sõltub Euroopa Komisjonist ja ka nõukogust, me peame olema järjepidevad. ja äh, meie humanitaarabi peab olema sõltuv sellest, mis seal toimub. suur aitäh ja nüüd härra Korrao järgmise autorina saab sõna. suur aitäh, lugupeetud president, inimõiguste rikkumised ja see repressioon, mida me näeme Kambodžas, äh, on midagi, äh, mis äh, iseloomustab lisaks kõigele ka korruptsiooni seal Kambodžas. Äh, investoreid ja hargmaiseid ettevõtteid ei austata seal, nad ei saa seal tegutseda Kambodža ressursid, loodusressursid, metsad, järved, nafta, kõik on müügiks, ka inimõigused on müügiks, seitsekümmend tuhat inimest on sunnitud oma kodudest lahkuma selleks, et nende maad oleks võimalik hõivata valitsuse poolt. ära kasutatakse naisi ja lapsi, kes tekstiilitööstuses äh, töötavad äh, ja me räägime siin rõivaesemetest, mida seal toodetakse ja mida meie siin Euroopas äh, oma poelettidel näeme. see resolutsioon aitab siin Kambodžat aidata, aitäh. aitäh ja järgmisena härra Venta, palun üks minut pani przewodnicząca! w imieniu grupy ecr chciałbym wyrazić zaniepokojenie pogarszającą się sytuacją. Rahvapartei nimel toon välja meie mure olukorra pärast Kambodžas. seal on vägivald puhkenud ja rahvusassamblee liikmeid on vahistatud täpselt samamoodi, nagu on väljastatud vahistamismäärus ka opositsiooniliidrite vastu ja see valmistab meile ette. Euroopa Liit on Kambodža üks suuremaid partnereid Kambodža jaoks just abi, rahvusvahelise abi andmisel järgmiseks viieks aastaks on ette nähtud üle neljasaja kümne miljoni euro, nii et tõesti me kutsume Hun Seni üles äh, vabastama viivitamatult vangid, äh, parlamendi puutumatust äh, taastama ja ühiskonna huvidest kinni pidama. ma kutsun ka kõrget esindajat üles täpselt jälgima, mis toimub seal riigis, selleks et demokraatia oleks võimalik äh, taastada. aitäh ja nüüd saab sõna Cecilia Wikström, palun, üks minut. aitäh, härra esimees Kambodža on minu südames ja sellepärast on mul õudne vaadata, kuidas Hun Seni valitsus muutub üha agressiivsemaks täiesti legitiimse opositsiooni vastu üksteist opositsioonijuhti istuvad vangis, tegemist on täiesti õudsete süüdistustega, mis neile on esitatud, neile öeldakse näiteks, et nad on üles kutsunud mässule, samal ajal aga Euroopa mõistes on tegemist täiesti äh, legitiimsete opositsiooni esindajatega. Sam Rainsi pidi uuesti riigist lahkuma, talle heidetakse ette, et ta olevat kedagi laimanud, laimanud. see tähendab seda, et opositsioonijuhid ei või isegi täiesti õigustatud kriitikat avaldada. peale selle on ka kohtuvõimu süüdistatud äh, Äh, opositsioonipoliitikud lihtsalt mõistetakse vangi. mul on väga hea meel, et me täna selle resolutsiooni vastu võtame, sellepärast et kogunemisvabadus peab kehtima kõigi jaoks. opositsioon Kambodžas on praegu sellises olukorras, kus talt see õigus kogu aeg ära võetakse, sellepärast on väga hea, et me täna seda kõike arutame. aitäh ja järgmisena saab sõna härra Panseri, palun. aitäh, proua esimees olukord äh, Kambodžas on äh, väga raskeks muutunud. kolmeteistkümnendal novembril väljastati vahistamismäärus äh, opositsioonijuhi vastu, talt võeti ära ka parlamendisaadiku puutumatus ja opositsioonijuhid on seitsmeks kuni kahekümneks aastaks vangi mõistetud. ühe meeleavalduse juhti rünnati ja kaks ja ka kahte parlamendisaadikut on rünnatud. Euroopa Parlament peab midagi ette võtma, tuleb vangistatud vabastada ja samamoodi tuleb tagada opositsioonile tema õigused. väga tähtis on äh, taastada poliitiline stabiilsus Kambodžas ja selle üheks aluseks on inimõiguste eest võitlevate inimeste tagakiusamise lõpetamine ja vabastada tuleb kõik need, kes on poliitilistel põhjustel vangi äh, pistetud. aitäh! ja järgmisena saab sõna proua Veržea, palun üks minut. Euh, aitäh, proua president, ma tahaksin äh, kõigepealt vabandada, et ma ei saanud eelmises äh, diskussioonis osaleda, kuid äh, ma viibisin ühe teise koosoleku tõttu olukord Kambodžas on veelgi muret tekitavam kui ennem, seda nii majanduslikult kui ka poliitiliselt. me teame, et tegemist on ühe kõige vaesema riigiga maailmas, kolmandik elanikkonnast elab allapool, allapoole vaesuspiiri. me teame ka, et äh, esineb ähm, väga palju ekspluateerimist suurte ettevõtete poolt, korruptsioon on laialt levinud, olukord on äh, kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta juuli valimistest saadik veelgi halvenenud kiusatakse taga opositsiooni esin-, esindajaid, opositsiooniaktiviste. selleks, et me koostasime selle resolutsiooni selleks, et olukord, poliitiline olukord mm, paraneks Kambodžas ning erinevatel erakondadel oleks võimalik koos eksisteerida. aitäh ja nüüd saab sõna proua Lohpiiler, aga ma ei näe teda saalis siis läheme lihtsalt edasi ja nüüd äh, fraktsioonide nimel kõnelejad, kõigepealt härra Pospešil, palun, Rahvapartei nimel. aitäh, proua president olen nõus sellega, mida ütlesid eelkõnelejad, me oleme Kambodža olukorda arutanud ka varem. me tõime välja selle, et vastu on võetud seadusi, mis on suunatud erasektori vastu, kodanikuühiskonna vastu, millega takistatakse vabaühenduste loomist, kuid kahjuks Kambodža valitsus ja parlament meie märkustele ei vastanud ja see seadus jõustus meie resolutsiooniga, mille vastu võtsime, ei arvestatud, kuigi Euroopa Liit on Kambodža üks tähtsamaid partnereid ja me anname sadu miljoneid arenguabi sellele riigile järgnevatel aastatel. ja sellepärast ma palun komisjonil tõesti järele mõelda, et kui palju me tõesti tahame Kambodžat toetada olukorras, kus meie üleskutseid demokraatiast kinni pidada ignoreeritakse. aitäh ja järgmisena härra Weidenholzer. aitäh, proua president, Kambodža on üks kõige korritumaid riike maailmas Polpoti režiimi kuriteod ikka veel varjutavad seda riiki. tegemist on raske konaliku teega tagasi normaalsusesse mida saadavad äh, tagasilöögid äh, vastavalt Hun Sen režiimi tujudele. eelmisel aastal piirati vabaühenduste, tsiviilühiskonna organisatsioonide ja ametiühingute tööd ja nüüd on rünnaku all demokraatlik opositsioon. võib-olla ka sellepärast, et Sam Rainsy opositsioonijuhina oli nii edukas, see teeb valitsevad äh, närviliseks ja sellepärast võeti talt ära tema parlamendi eh, koht, talle heidetakse ette väga kahtlaseid eh, asju, ta istub täna meil tribüünil ja mul on väga hea meel, et ta saab seda arutelu kuulata aga ma arvan, et eh, meie kõikide huvides oleks hoopis see, et me saaksime täna olla kõik hoopis Kambodža parlamendis ja seda kõike arutada ja me kutsume Kambodža valitsust üles just sellist arutelu pidama ja loodame, et komisjon toetab meid selles võitluses. võib-olla saab siis, äh, saame siis kuidagi selle riigi ajaloo mülkast välja aidata. aitäh ja järg- ja nüüd saab sõna härra Jakovtšitš, palun. proua president kahe tuhande neljateistkümnendast kahe tuhande kahekümnenda aastani Euroopa Liit annab Kambodžale arenguabi neljasaja kümne miljoni euro ulatuses. selle abi lubamise tulemuseks on see, et meil on seal võimurežiim, mis tallab inimõigusi jalge alla ja on viinud riigi vaesuskuristikku, tegemist on võib-olla ühe kõige vaesema riigiga maailmas, majanduslik ja poliitiline olukord on seal õudne ja just sellepärast tuleb meil midagi ette võtta. ja just seepärast toetan ma seda resolutsiooni, sest äh, tegemist on selge äh, Eh, sõnumiga, mida saadetakse Kambodža ametivõimudele ja ka Kambodža kodanikuühiskonnale, et me oleme valmis neid aitama. me näitame, et me ei ole nõus selle olukorraga ja et me nõuame muutusi, eriti kui me räägime inimõiguste ja ametiühingute alast olukorda, aitäh! ja nüüd äh, registreeritud kõneleja, kõigepealt Shaba Sokor, palun! aitäh! viimased äh, poliitilised muutused äh, Kambodžas olid alguses paljulubavad, arvasime, et kaks parteid hakkavad koostööd tegema, kuid viimaste kuude sündmused on näinud, et äh, me olime liiga optimistlikud. Kambodža valitsuse sammud on ilmselgelt suunatud opositsiooni vastu ja demokraatia vastu ja just sellepärast tuleb meil seal toimuvat väga täpselt jälgida, eriti kui mõtleme selle peale, et Euroopa Liit on eraldanud nelisada kümme miljonit äh, eurot aastateks kaks tuhat neliteist kuni kaks tuhat kakskümmend arenguabiks ja et me oleme tegelikult Kambodža üheks suurimaks partneriks. kui me tõesti tahame tõsiselt oma väärtuste eest võidelda maailmas, siis see peab välja tulema ka väga selgelt meie arengupoliitikas. aitäh ja nüüd ülejäänud registreeritud kõned, härra Tarabella, palun. suur tänu, proua juhataja, ma tahaksin äh, liituda nend-, sellega, mida ütlesid kolleegid, ähm, kuid ma keskenduksin kaubanduslepingutele täpsemalt, äh, kõik peale relvade programmi, juurdepääs ähm, Euroopa turule ilma kvootideta loomulikult mõjutab oluliselt äh, kaubandust ja kui me selle peatame, siis äh, sellest saavad mõjutada kõige rohkem kohalikud inimesed, kontsessioonide mm, poliitika on kõige rohkem loomulikult teeninud suurettevõtteid ja väiketöötajad on äh, vaesestunud. nii et kas me peame sellel teel jätkama, see on minu küsimus komisjonile, nad vastasid mulle sellele, et et see kõik vastab äh, äh, meie eesmärgidele ja nii edasi, see on blablabla. ma hindan neid väga kõrgelt, äh, te panete alati inimesed kõrgemale kohale kui ettevõtted, aga praegu, just praegu tuleb võtta meetmeid selleks, et mõtelda üle see leping. suur tänu. tundub, et me oleme ilusti ajakavas ja sõna saavad kõik, kes soovivad nüüd algava vaba mikrofoni all ja härra Kelly saab esimesena sõna. tere hommikust, kallid kolleegid, proua juhataja, proua volinik, nagu ka teised kolleegid on öelnud, arvan ma, et me peaksime vaatama seda, mis Kambodžas toimub arvestades seda, et äh, Kambodžasse läheb väga-väga palju arenguabi, äh, ei tohi see teema meid sugugi külmaks jätta. Kambodža võtab selle abi alati hea meelega vastu, kuid see tähendab seda, et nad peavad äh, alluma ka sellele survele, Ehm, nendel peab olema mingisugune vab-, eh, rahvale tuleb tagada vabadus, opositsiooni tegutsemisele ei tule, tohi panna piiranguid, inimõigused tuleb tagada ja, ja vabakonnal tuleb lasta tegutseda. kui eh, seda ei tehta, siis me peame üle vaatama selle, kui suures osas me ikkagi peaksime arenguabi Kambodžasse saatma ja survestama Kambodža valitsust nii palju kui võimalik selleks, et lõpetaksid oma rõhuva poliitika. suur tänu, härra Denanno, palun. suur tänu, proua juhataja, suur tänu tõesti, korruptsioon äh, ja ettevõtete toetamine on üks selle Kambodža režiimi iseloomujoone. Euroopa Liidule on see teema oluline, sest et me anname väga palju arenguabi. opositsiooniliikmete vangistamine on meie, eurooplaste jaoks täiesti vastuvõetamatu ja me peame ühel keelel rääkima selle nimel, et kaitsta demokraatiat Kambodžas nii nagu ka mujal. Kambodža, nagu te teate, on väga raske ajalooga riik ja me peame neid aitama teel demokraatia suunas. proua volinik, suur tänu et te olete valmis avama Kambodža valitsusega dialoogi selleks, et äh, vaadata üle Euroopa abi kasutamine ja tagada see, et äh, seda raha kasutatakse tõesti selleks, et jalule seada uuesti demokraatia selles riigis. suur tänu, härra Marias! suur tänu! proua juhataja, Hunseni režiim, mis on juba üle kolmekümne aasta olnud äh, võimul, äh, rikub inimõigusi, see on alati olnud äh, nende poliitika osa. ja rõhutakse opositsiooni, poliitilist pluralismi ei ole tagatud, julgeolekujõud ja politseijõud Äh, ilma igasuguste karistusteta suruvad alla meeleavaldusi ja streike. Kambodžas on väga palju vaeseid inimesi, sellegipoolest on riigil metsikud ressursid ja, ja riik lihtsalt äh, laristab äh, seda looduslikku ressurssi, korruptsioon vohab, riik teeb koostööd ainult ähm, teatud ettevõtetega, nelisada tuhat inimest on äh, aga kodudest ja, ja oma põllumaalt välja aetud ning äh, väiketootjad lihtsalt ohverdatakse suurettevõtetele. Euroopa Liit annab väga palju abi Kambodžale ja me peame tagama selle, et nad jäävad ähm, äh, ikkagi demokraatia teele. kolleeg Tremosa, palun austatud äh, proua volinik, kallid kolleegid, kõigepealt mul on väga hea meel, et Kambodža opositsiooniliider on täna meiega siin ja e, ka nende parlamendiliikmed on delegatsiooniga parlamendis, tere tulemast siia. meie sõnum jällegi on väga selge, valitsus poliitilise opositsiooni rõhumise ja peab e, uuesti minema üle õigusriigi ja demokraatliku riigisüsteemide juurde. ei ole esimest korda, kus me mõistame hukka sellise käitumise. kutsume üles Euroopa Liidul lõpetama Kambodžaga tavalise poliitilise dialoogi. ärgem unustagem, et e, Euroopa Liit on Kambodža, Kamb-, Kambodža suurim äh, välisdoonor, me nõuame, et äh, valitsus äh, Sunrise'i nii kiiresti kui võimalik parlamenti tagasi lubama ja tema immuniteet taastama. ja sellepärast on mul väga hea meel, et me selle resolutsiooni võtame täna siin vastu, te olete näiteks ähm, meile kõigile demokraatia ja vägivall, demokraatia võidab alati ja vägivalla üle saadakse võit. suur tänu, härra Tremosa. härra Boltšak saab viimasena sõna suur tänu, proua juhataja. tegemist on ühendatud anumatega siin äh, Kambodža puhul nimelt äh, omavahel on seotud siis meie abianum ja nende inimõiguste poliitika anum teiselt poolt, need on omavahel sõltuvuses. me oleme varemgi võtnud Kambodža osas resolutsioone vastu, mitu, me oleme nõudnud seda, et Kambodža austaks inimõigusi, üldiselt on Kambodža ähm, üld-, üsna homogeenne riik, äh, nii äh, religiooni mõttes kui ka etniliselt ja see homogeensus äh, peaks tagama selle ju tegelikult, et ka inimõigustest peetakse kinni, aga enne kui me hakkame teisi hukka mõistma, peame ära tegema endal kodus puhta töö. Euroopa valitsused kasu-, vabandust, Euroopa ettevõtted kasutavad ära Kambodža tänast olukorda ja sõidavad Kambodža inimeste seljas tegelikult. suur tänu ja sellega on see arutelu, vabandust, vabatud mikro va,, avatud mikrofoni osa läbi teema on väga oluline, me peame üles näitama solidaarsust Kambodža rahva suunas. ja nüüd ma annaksin sõna volinik Georgievale, palun. aitäh, proua president. kõrge esindaja nimel tahaksin avaldada tänu tänase arutelu eest sellel teemal ja tähen-, tänada kõiki parlamendiliikmeid, kes selles arutelus osalesid. hiljutised äh, rünnakud äh, opositsiooniliikmete vastu äh, Kambodžas, mida siin kõnelejad, eelkõnelejad ka mainisid, tõepoolest tekitavad muret ning tõstatavad küsimuse dialoogi kultuuri kohta, milles opositsioon ning valitsuspartei kokku leppisid äh, aasta tagasi. siin äh, ei saa me piisavalt rõhutada, kui oluline on opositsiooni roll demokraatia arengus. peab olema õigus äh, seada kahtluse alla ning kritiseerida valitsuse tegevust ning muuta see, muuta valitsus aruandvaks rahva ees Euroopa Liit on dialoogikultuuri igati toetanud valitseva partei ning opositsiooni vahel ja me oleme rõhutanud seda, et äh, dialoog äh, peaks aitama opositsioonil oma rolli mängida, mitte me ei tohi seda äh, kasutada ettekäändeks kriitika allasurumisele. me sooviksime, et mõlemad osapooled käituksid professionaalselt ning hoiduksid rünnakutest üksteise vastu. eriti just äh, peaministri valitsusparteil on äh, roll e-, oma eeskujuga ette näidata ähm, rahulikku ning demokraatlikku käitumist. väga oluline on Kambodža jaoks, kogu riigi jaoks, et äh, naasetaks koostöö rajale. me oleme avaldanud muret kahe rahvakogu liikme vastu toime pandud rünnakute üle ja me kutsuksime üles mõlemaid parteisid tegema koostööd konstruktiivselt dialoogi vaimus, nii nagu eelmisel aastal kokku lepiti. me leiame, et tugev demokraatia, mis võimaldab konstruktiivset arutelu alternatiivide üle, on Kambodža rahva huvides, selle rahva arengu huvides. Euroopa Liit jätkuvalt kasutab enda vahendeid, kaasa arvatud arenguabi, see on sada kakskümmend miljonit eurot just juhtimiskultuuri parandamiseks Kambodžas, aitäh! Nagu äh, aitäh!